piiramine mõningate ettevõtete poolt no, äh, äh, on endiselt äh, aktuaalne ja me peame samas pöörama tähelepanu ka ILO, ILO standardite austamisele. suur tänu, ütleb härra president ja nüüd proua Kreese üheks minutiks. kui te lubate, siis